päevakorras üheminutilised kõned ja esiteks kolleeg Georgios Papatomkius. suur tänu, lubage mul kõrget koda informeerida provokatsioonidest, mida on teinud Türgi Kreeka vastu äh, ikka ja jälle rikutakse Kreeka õhupiiru, piirid Türgi lennukid ikka ja jälle ületavad lubamatult piiri, samamoodi äh, rikuvad äh, merepiiri ka Türgi laevad. Egeuse meri kuulub Kreeka territoriaalvetesse, kuid me näeme ikka ja jälle, et Egeuse kaudu Türgist tulevad äh, Äh, ebaseaduslikud sisserändajad ja need muudavad äh, olukorra sealses regioonis ebastabiilseks. meil tuleb äh, hukka mõista need Türgi provokatsioonid ja meil tuleb hukka mõista ka see, et rikutakse ähm, Kreeka õhu- ja merepiiri. me peame väga selge sõnumi saatma ja ütlema, et Türgi käitumine on lubamatu ja viib Türgi üha kaugemale Euroopa Liiduga liitumise perspektiivist suur tänu, järgmiseks saab Assander Tabatši. suur aitäh, president me rääkisime diskrimineerivatest meetmetest, mis võeti kasutusele kahe tuhande neljandal aastal ja need mõjutasid neid saadikuid, kes tulid uutest liikmesriikidest Euroopa Kohus leidis kahe tuhande kaheksandal aastal, et need meetmed on ebaseaduslikud ja sellest tulenevalt tahaksin juhtida teie tähelepanu veel ühele diskrimineerivale otsusele. neli ja pool aastat pärast Euroopa Liidu laienemist on olukord ikka selline, et uute liikmesriikide kodanikke peetakse teisejärgulisteks mis on siis juhtunud, härra president? möödunud aastal kuulutati välja konkurss Äh, ungari äh, suulise tõlkeosakonna juhile ja iga Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud said kandideerida. Äh, osakonna juhataja peab tegelema koordineerimistööga, aga samuti mängib ta väga olulist rolli selles, et Euroopa Liidu terminoloogia leiab adekvaatsed vasted ungari keeles Äh, oli kaks kandidaati, ühe emakeeleks oli ungari keel, teise emakeeleks inglise keel ja ma olen üllatunud, et inglise keelt kõnelev kandidaat äh, valiti sellele ametikohale. kas te kujutate ette, et Prantsusmaa äh, tõlke juhib näiteks hispaanlane? selline olukord on lubamatu ning see põhjustab väga tõsist kahju Euroopa Liidule, Euroopa Liidu dokumentidele, tõlgetele ning kogu keelele ja kõigi liikmesriikide nimel tahaksin väljendada protesti. Ja, Dank, Sie werden da eine Antwort jah, suur tänu, otse loomulikult teie küsimusele vastatakse ja järgmiseks Kristjan Silvio Pusoi. Kristjan Silvio. Kristjan Silvio Pusoi. It's not here da.... teda pole kohal, siis Mariann Harkin, proua Mariann Harkin, palun. aitäh täna pärastlõunal me kuulasime teid ja ka teisi, kes rääkisid äh, kohutavast olukorrast Gazas ja sellest, et on vajalik kohene relvarahu ning Iisraeli relvajõudude väljatõmbamine sellest piirkonnast. ma tahan öelda, et ma olen nõus härra Cohn-Benditiga, parlament peab astuma seisukohale, me ei tohi jääda erapooletuks äh, ma olen äh, kuulanud juba, mis siin öelnud on ja ma ei taha hakata tuntud tõdesid kordama, aga need puudutab meid kõiki ja me teame, et paljud inimesed on sunnitud äh, piirkonnast ümber asuma, see on mõju, mõju olukorda näiteks ka Iirimaal, inimesed on sunnitud äh, ümber paiknema, eriti praeguses majanduslanguse äh, olukorras, see on väga-väga keeruline. Euroopa Globaliseerimisfond võiks selles olukorras olla väga kasulik, aidata töölisi koolitada äh, ja leida neil võimalust uut tööd saada ja ma leian, et me peaksime koheselt kasutama globaliseerumisega kohanemise fondi Äh, et inimesed tõesti näeksid, et Euroopa Liit tahab aidata kõiki töölisi kõigis liikmesriikides, ka neid, kes elavad Iirimaal, aitäh! suur tänu, järgmiseks Richard Tšernetški. aitäh, president, daamid ja härrad äh, selline see siis olukord on nüüd pärast seda, kui sõlmiti kokkulepe, kokkulepe, mis puudutas Venemaa gaasi saatmist Euroopa Liidu liikmesriikidesse. aga kus see gaas siis on? ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid üles näitama solidaarsust antud olukorras. ent solidaarsus on paraku selle konflikti algusest peale vajaka jäänud, erinevad liikmesriigid on asunud väga erinevatele seisukohtadele. Õnneks lõpuks me siiski otsustasime äh, ühist poliitikat ajada. ma tean, et meil on paari päeva pärast see teema arutusel aga ma tahaksin selgeks teha ühe asja. nimelt Venemaa kasutab majanduslikke vahendeid poliitiliselt ning Euroopa Liit vajab ühtset energiapoliitikat ja mitte sellist energiapoliitikat, mis on kavandatud või kujundatud suure, suurte liikmesriikide poolt. järgmiseks Laslo Tökes. elnök úr. president lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, me teame, et Coca-Cola äh, ja krõpsud on tervisele kahjulikud. Äh, globaliseeruvas maailmas teame me ka seda, et paljud teised tooted võivad põhjustada probleeme. näiteks on äh, tehtud avaldusi veini kohta, mina tulen piirkonnast, kus veini toodetakse. Euroopa Liidu raha on antud neile, kes on otsustanud veinitootmisest loobuda. Karpaatide piirkonnas meil on ajaloolised äh, traditsioonid veinitootmisel. meil on Ungaris ligemale äh, kuussada tuhat hektarit maad, mis on olnud veini kasva-, tootmisega seotud Äh, aga praegu on see territoorium, mida kasutatakse vee ja viinamarjade kasvatuseks, vähenenud. Äh, veini tootmine Karpaatide piirkonnas on äh, languse teel ja vein on ju ometigi tervisele kasulik ja soovin uueks aastaks kõike head. Merilu McDonald. aitäh, president. mina tahan rääkida Palestiina teemal Te ütlesite, härra president, et, et te olete natukene heitlik oma seisukohtades Iisraeli suhtes. Iisraelis surevad lapsed ja ometigi me siin kojas ei saa täiel määral Iisraeli hukka mõista. selline reaktsioon Iisraeli poolt ei ole mitte üksnes ebaproportsionaalne, see on täiesti põhjendamatu seda, see ei ole ajendatud Iisraeli julgeolekuvajadustest, tegemist on küünilise rünnakuga mitte Hamasi vastu, vaid Palestiina rahva vastu. ning mina arvan, et liikmesriikidel on praegu moraalne kohustus täiel määral äh, näidata diplomaatilist jõudu Iisraeli vastu, vaikusele tuleb lõpp teha. Iisraeli äh, see, mida me oleme, tahame Iisraeliga saavutada, sellest ei tule midagi välja. Iisrael peab mõistma, et nende tegudel on tagajärjed, nii et, et ma kutsun kõiki saadikuid üles nõudma eh, euro eh, Vahemere lepingu kohest peatamist, kaubanduslepingute lõpetamist Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel. samuti peame me olema vastu mis tahes katsetele kaasajastada või täiustada suhteid Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel Eh, senikaua, kui eh, jätkub palestiinlaste tapmine Gazas. see inimõigustest räägitakse siin kojas väga tihti, aga nüüd me peaksime nendest õigustest ka, neid õigusi ka tegudega kaitsma. see, härra president, on ainuke võimalik lahendus eh, Lähis-Ida rahuprotsessil. suur tänu juba teie kõneaeg, mida te ületasite viiekümne protsendiliselt, näitab, kui raske on olukord ja nagu öeldud, arutelu on kolmapäeva pärastlõunal, siis saate ka rääkida sellest. suur tänu, järgmiseks Käti Sinnat. My constituents äh, minu valimisringkonda rabas möödunud nädalal teade sellest, et peaaegu kaks tuhat töökohta telli-, tehases kaovad. see tähendab seda, et äh, väga paljud tellist sõltuvad töökohad kaovad samuti. Tell viib äh, töökohad üle Poolasse ja selleks on ta saanud riigiabi ligemale kakskümmend miljonit. kas Euroopa Komisjon võib kinnitada, et see riigiabi, mida äh, Poola kasutab, on kooskõlas Euroopa Liidu konkurentsireeglitega ja kas komisjon saab kinnitada, et äh, globaliseerumisega kohanemise fondist on piisavalt vahendid selleks, et leida uued töökohad nendele inimestele, kes töö kaotavad? järgmiseks Dimitar Stojanov уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас осъмнаха осветлени. Дамид ja härrad, kaks päeva tagasi neli kooli Burgasi linnas Bulgaarias, äh, nende koolide seinad kirjutati täis selliste loonustega nagu äh, surve kaudale. tegemist on siis äh, solvava Türgi sõnaga, mida kasutati Ottomani impeeriumi päevil Äh, moslemite tähistamiseks. Äh, see termin tähistab olendit, keda peetakse vaid pool inimeseks. daamid ja härrad Äh, ma arvan, et äh, see peaks olema hoiatuseks sellest, kuidas inimesed ikkagi mõtlevad kahekümnendal sajandil. Türgil ei ole kohta Euroopa Liidus, tegemist on ksenofoobilise ja rassistliku riigiga, äh, mis edendab rassismi ja ksenofoobiat. see näitab, et bulgaarlasi vihatakse, nad on etnilise sallimatuse ohvrid. Euroopa Parlament on alati olnud rassismi vastu. ma kutsun teid üles seda veel kord tegema ja toetama meie kirjalis, kui deklaratsiooni Türgi rassismi vastu. järgmiseks Tunne Kelam. aitäh, president ma kiidan heaks eesistujamaa Tšehhi jõupingutused gaasikriisi lahendamiseks. aga ühe kriisi vahendamine teise järel ei ole ju lahendus. Euroopa Liit ei saa jääda lapsehoidjaks. üks järeldus on selge Äh, vastastikku kasulik strateegiline allianss Venemaa kui energiatarnijaga on lihtsalt strateegiline valearvestus. praeguse kriisi aluspõhjuseks ei ole mitte Ukraina, vaid kriis Gazpromis eneses, mis ei ole suutnud oma kohustusi täita. kaheksa aastat järjest on gaasi tootmine jäänud samale tasemele ja see on tingitud sellest, et riik äh, kontrollib tootmist. Äh, Gazprom ei saa korraga rahuldada Venemaa tarbijate ja välistarbijate nõudmisi. Äh, seega selleks ongi käivitatud see poliitiline kriis ja näidatud näpuga Ukraina peale. see, selles olukorras on meilgi veel, meil veelgi olulisem keskenduda uute energiaallikate leidmisele, aitäh! Thank you suur tänu, järgmiseks Magda Kozanokovatš. tänan, lugupeetud parlamendiliikmed. majanduskriis millest algul arvati, et see on lihtsalt meedia poolt ühes puhutud mull, mõjutab praegusel hetkel meie piirkondi, meie ettevõtteid, meie töötajaid, meie elanikke. kaks parlamendiliiget on sellest juba rääkinud. mis puudutab majanduslanguse tagajärgi, siis on selle kohta ka komisjon endapoolse avalduse teinud ning on juhitud tähelepanu sellele, et me ei ole kõik ühes äh, paadis. eriti need piirkonnad, mis asuvad Euroopa äärealadel, on raskes olukorras. tahame olla kindlad selles, et et äh, kriis ei tekita äh, töökohtade puudust, me ei taha, et vaesus laieneks Euroopa mandrile, me peame oma jõupingutused ühendama ma tahaksin tervitada komisjonipoolset teadannet ning samuti ka volinik Spiidla eh, sõnavõttu, kes ütles täiesti õigesti, et me peame mõtlema oma ühiskonna kõige haavatavamate peale, me peame kontrollima, et neid toetatakse praeguse majanduse aeglustuse eh, käigus. me ei ole vaja pealesunnitud ühtsust Euroopa Liidus ja loodetavasti, et Euroopa, loodame, et Euroopa Liit jääb ka edaspidi meie partneriks selles äh, probleemis. suur tänu, järgmiseks Margo Limnes, Tšiibi. suur tänu, praegusel hetkel on meie ees paradoks. kas äh, Euroopa äh, liidu kodanikud peaks GMO eh, sisaldavaid tooteid tarbima või mitte, kuid mõned neist teevad seda, kui need poes saada on. ja tihtipeale inimesed lihtsalt ei leia eh, üles, ei leia üles eh, siltide peal, kas GMO-d, kas tooted sisaldavad GMO-sid või mitte. lahendus oleks selles, kui GMO oleks, kui GMO sisaldus oleks selgelt märgistatud sildil mõned eh, liik- eh, li,, li, riigid on juba kasutusele võtnud GMO mitte sisaldavaid eh, kinnitavaid silte, teised ei ole seda veel teinud. inimesed langetavad otsuseid vastavalt oma väärtustele, mitte mingisugustele turvalisusuuringutele. me peame olema läbipaistvad ja andma inimestele tegeliku võimaluse valida. sellega seoses ma kutsun üles et ähm, ähm, komisjoni üles, et ta äh, korraldaks vabatahtliku GMO äh, sildistamise kogu Euroopa Liidus. suur tänu, Boguslav Rugalski. suur tänu. tahaksin pöörduda nõukogu poole, võttes arvesse äh, artiklit kolmteist, et ta teeks kõik omapoolselt, omalt poolt etnilise diskrimineerimise vastases võitluses viimastel Leedu parlamendivalimistel nägime, et äh, valiti äh, kolm Poola päritolu saadikut, kuid kahel võeti mandaat ära, sellepärast et äh, nad olid poolakad. see tegu ei ole Poola Vabariigi kodanikega, tegu on lihtsalt inimestega, kes on etniliselt poolakad kuid äh, äh, äh, Leedu valitsus leidis, et tegu on teise riigi kodanikuga. see on diskrimineerimine ja see on rahvusvähemuste diskrimineerimine, mis ei sobi Euroopa Liidu liikmesriigile. loodan, et Leedu valitsus reageerib. suur tänu, Daniel Strotš. suur tänu, härra president. pane, president president, kolleegid. Brent Posselt, kes eh, esindab Baierimaa CSU-d, on ka Landsmannschafti eh, esindaja. ta on kutsunud Tšehhi eh, vabariiki üles lahendama Palestiina kriisi Tšehhi eesistumise ajal. selline Need dokumendid võeti vastu ajal, mil ei olnud veel isegi korralik kokku valitsus, tegemist ei ole mingi vähkkasvaja, nagu härra Possalt ütles, kui keegi on selline vähkkasvaja, siis see on see inimene, kes Tšehhi Vabariigi vastu selliseid rünnakuid teeb. kümned tuhanded sakslased elavad Tšehhi Vabariigis ja väga paljud nendest veel külastavad Tšehhi Vabariiki ja nad on äh, olukorraga rahul. mind valiti saadikuks vaatamata sellele, et ma olen Saksa kodanik, aga mind on valitud Tšehhi Vabariigis. Äh, gaasikriis on jätnud tuhanded inimesed Euroopa riikides ilma kütteta külmade temperatuuride ajal. Kesk- ja Ida-Euroopa on kõige rohkem kannatanud selle vaidluse tagajärjel, äh, on suletud koole ja tehaseid, isegi kui äh, Ukraina ja äh, Venemaa sõlmivad kokkuleppe pärast kõne, aga nüüd ütleb Gazprom, et nad ei saa gaasitarneid ikkagi veel alustada, sellepärast et nad ei ole saanud selle lepingu koopiat tehniliste ekspertide meeskond, kelle Euroopa Komisjon saatis, äh, kontrollis tarneid Venemaalt Ukrainasse ja isegi kui gaas hakkab Ukrainasse jõudma, võib kuluda veel kuni kuus tundi, enne kui see Euroopa Liidu liikmesriikidesse jõuab. Euroopal on vaja ühtset energiavarustuskindluspoliitikat selleks, et vältida tulevasi konflikte. samuti on meil vaja mitmekesistada oma tarneallikaid ma tervitan parlamendi sekkumist sellesse vaidlusesse ja loodan, et kokkulepe saavutatakse niipea kui võimalik, selleks et vältida konflikti süvenemist, aitäh. suur tänu, Jüri Aureli Jüri. president, möödunud aastal tähistasime me neljakümne aasta möödumist tuumadesarmeerimise algusest aasta varem võtsime vastu resolutsiooni, millega eh, Euroopa Liidu institutsioonid eh, kutsusid üles eh, tugevdama jõupingutusi mitmepoolsuse vallalkonnas ning tuumarelva leviku peatamise lepingu rangema kontrolli vallas. me teame, et need jõupingutused ei ole olnud täiesti lõplikult edukad. samuti on ÜRO-d kutsutud üles Äh, tegelema tuumarelvade küsimusega. kui mind novembris siia parlamenti valiti, äh, äh, siis tahtsin ma küsida, et mil määral on nende üleskutsetega arvestatud parlamendi tegevuses, mil määral on need üleskutsed olnud edukad? me teame sellest raketitõrjekilbist, mida tahetakse luua Tšehhi Vabariik ja Poolas, see võib veelgi teravdada suhteid Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, aitäh! Rares Lucian Niculescu kolleeg Nicolescu, palun. aitäh. Äh, väga palju on öeldud gaasikriisi kohta ning äh, kõik räägivad, kui ohtlik on see, et meie Euroopas sõltume niivõrd palju Venemaa gaasist. me ütleme, et lahenduseks oleks varustusallikate mitmekesistamine, alternatiivsete allikate leidmine, aga ei tohi unustada ka, et energiat tuleb säästa. mõelgem sellele, kui palju energiat me Euroopa Liidus praegu raiskame analüütikud ütlevad, et üks kolmandik tarbitud energiast on tegelikult raisatud energia Äh, Rumeenia impordib Venemaalt umbes neliteist äh, miljonit tonni gaasi ja umbes üks miljon sellest läheb äh, kaduma sellepärast, et majad pole piisavalt isoleeri-, soojustatud. kahjuks ei toeta Euroopa, ei toeta Euroopa Liidu õigusaktid meetmeid, mis on suunatud olukorra parandamisele, sest et ei ole ette nähtud piisavalt vahendeid hoonete soojustamiseks Äh, mis on siis kergem, kas me peaksime leidma uusi energiaallikaid või peaksime me silmas pidama, et väga lihtsate meetmetega on võimalik säästa üsna palju energiat, aitäh. Milos Kotoretš järgmisena. president, kolleegid, sellel aastal tähistame me euro kümnendat aastapäeva Slovakkia sai eurotsooni riik, liikmeks esimesel jaanuaril. me austasime küll oma valuutat, aga nüüd me oleme kasutusele võtnud täiel määral siis euro. nagu peaminister Fitsal ütles eh, uuel aastal, euro on midagi sellist, mis saab kaitsta meid äh, ohtude eest ning aidata Slovakkial õitseda. ma tahaksin õnnitleda Slovakki kodanikke selle üle, et nad uuesse valuutasse nii positiivselt on suhtunud ja ma soovin meile kõigile head euroga, mis on Euroopa jõukuse märgiks. tuurid järgmise, järgmiseks kolleeg Kassiutu härra president, suur tänu. kuna Euroopa Parlamendis arutelu ei toimu, tahaksin toonitada, kui tähtis on Euroopa Liidu jaoks nõukogu direktiivi ettepanek, kus räägitakse meremeeste tööhõivest vastavalt äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kokkuleppele ja see võib endaga kaasa tuua selle, et äh, Euroopa laevaliikluses oleks võimalik inimväärikaid töökohti luua. tegemist on valdkonnaga, kus meil tuleb äh, eeldada seda, et see valdkond kasvab Euroopa Liidu ümber toimub väga palju rahvusvahelist äh, kauplemist meredel ja väga tore oleks, kui äh, noored inimesed sooviksid oma tulevikku näha äh, merel. suur tänu, järgmiseks Jörg Leichtfried. suur tänu, härra president ma tahaksin rääkida illegaalsest kutsikate transpordist, mis avastati oktoobri alguses, kahe tuhande kaheksandal aastal. juba kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris soovin ma ka ühe minuti kõnet selle kohta pidada ja mul on üüratult hea meel, et mul tänasega lõpuks eh, õnnestub. ja mis mind üllatab, on see, et kolleeg Pugalski on selle aja jooksul juba kolm korda sõna saanud. nimelt eh, Austria politsei eh, avastas sada kolmkümmend seitse kutsikat, mis toodi Rumeeniast. teed oli alustanud see transport Slovakkiast ja sooviti jõuda Hispaaniasse. Äh, on Euroopas järelikult äh, organisatsioone, mis illegaalselt kutsikaid äh, veavad, meil on vaja kontrolle ja rangeid karistusi, kui ei peeta loomade transporditingimustest kinni. Euroopa Liit peab teatud tingimused paika panema, millest peavad kinni pidama kõik liikmesriigid ning piirata, piir, ning äh, kaasatud oleks ka need riigid, kus siiamaani pole loomade transpordi tingimusest kinni peetud. suur tänu, järgmiseks Jirko Kaltšin. aitäh, president, daamid ja härrad äh, palestiinlaste vastu suunatud tapatalgud Gazas on märgiks äh, meie halvasti tehtud tööst. kas meil tõesti on vaja nii palju surnuid palestiinlasi, enne kui Euroopa Liidu institutsioonid rakendavad kohaseid meetmeid. Euroopa Liit leiab, et tegemist on äh, Palestiina ja Iisraeli puhul tegemist oluliste rahvusvaheliste partneritega aga kas see tõesti on nii? Iisraeli armee ründab kooli, mis on täis tsiviilisikuid, seda kooli rahastab Euroopa Liit, kas selline lähenemine on tõesti äh, Äh, äh, õige? Äh, kas tõesti ei ole mingit seadust, mis keelaks süütute inimeste pommitamist? Iisraeli tegevus on ebainimlik ja ebaproportsionaalne. Nende tegevus on perversne, veider ja ebamoraalne. see kõik on seotud valimiskampaaniaga, verise valimiskampaaniaga, daamid ja härrad. laiem olvot. laiem olvot aitäh, president. ma tahaksin kasutada võimalust ja toetada seda, et Euroopa Liidu vahenditega äh, toetatakse eriolümpiat, mida peetakse Varssavis kahe tuhande kümnendal aastal kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimub eriolümpia Ateenas. Euroopa Komisjon on eraldanud viis miljonit eurot kahe tuhande kolmanda aasta Iirimaa eriolümpiale ja see oli väga suurepärane võimalus nendele, kes nendel mängudel osalesid. Euroopa Liit peab toetama vabatahtlikkust spordis. härra president, ma tahaksin lisada, et selles küsimuses on olemas kirjalik deklaratsioon, millele sel nädalal saadikud saavad oma allkirja anda ja ma taha, ütlen, et see deklaratsioon toetab siis Euroopa Liidu poolset rahastamist sellele väga olulisele sündmusele, aitäh! suur tänu, Jaromir Kohlitšek!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 oma erisuhete üle Vene, pärast Venemaaga ei ole suutnud neid suhteid äh, kuidagi tõestada. Tšehhimaa ei soovinud läbi rääkida äh, energiaturvalisuse küsimuste üle Venemaaga, ma olen väga jahmatanud ka äh, Daniel Combenditi ja Euroopa Komisjoni lähenemise üle, kes ähvardas Slovakkiat ja Bulgaariat sanktsioonidega, juhul kui taaskäivitavad oma äh, tuumajaamad. kas oli halb nali või äh, peaks need inimesed äkki pisut suuremat solidaarsust üles äh, näitama nende riikide suhtes? härra Angelakas. suur tänu, härra president. ka mina tahaksin puudutada maagaasi teema, mis, teemat, mis viimastel päevadel on meile näidanud, kui suured võivad olla võitlused, tegemist on võitlustega, mida peavad väga paljud liikmesriigid ja kus väga paljud liikmesriigid on sattunud pantvangi. pantvangis on nii kodanikud, ettevõtted kui tegelikult terve ühiskond. see näitab, et äh, mõlema poole avaldused tõid endaga kaasa usaldamatuse ja meil ei ole võimalik Euroopa Liidu tasandil äh, lahendust leida. meil ei ole meetmeid. me peaksime vaatama, milline on Euroopa Liidu energiadogma, kas meil on teisi alternatiivseid allikaid. Euroopa Liit peab väga selgelt ütlema, et ta ei lase välja pressida, ennast nurka suruda, meil oleks vaja pidada arutelu selle üle, kuidas tagada maagaasiga äh, varustamine jätkusuutlikult. meie eesmärk äh, CO2 emissiooni vähendada kakskümmend protsenti ei ole täidetav, kui olukord jääb selliseks. suur tänu, Marin-Noel Liinemann ei tundu siinkohal olevat, siis Silvia Adriana Tikau. ka teda ei ole kohal, oi siiski, palun, teil on sõna uniunea europeană trebuie să aibă. suur tänu euroopa liit peab enda prioriteediks võtma ühtse energiastrateegia ning ühtse tegevusplaani mis äh, suurendaks meie äh, energiaturvalisust gaasivarustuse katkestamine on näidanud, et me endiselt sõltume oma traditsioonilistest tarnijatest. selle talve madalad temperatuurid on elektrifirmadele suuri probleeme tekitanud. meil on vaja ühtset Euroopa strateegiat eh, selleks, et meie eh, energiakasutus oleks efektiivsem ja et meie energiaallikad oleks mitmekesisemad. näiteks eh, vedelgaasiterminalid Euroopa sadamates on, ning Eh, turvalise aatomienergia kasutamine peaksid olema meie prioriteedid, eh, mis peaks suurendama meie energiaturvalisust. peaksime tegema koostööd Euroopa investeerimispankade ning liikmesriikidega selleks, et finants, leida finantseeringut selliste pro-, eh, projektide jaoks. suur tänu ja järgmine kolleeg. Thank you, uh, president um, Äh, aitäh, äh, president, kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma tahan rääkida Zimbabwe teemal. mulle näib, et äh, kui teleuudistes seda ei näidata, siis me ei pööra tähelepanu sealsetele probleemidele. hiljuti Justine Kubuku, Zimbabwe rahuprojekti tegevdirektor, rööviti teda hoiti kinni kakskümmend neli tundi ja siis ta äh, lasti äh, vabaks. Äh, teda on halvasti koheldud ja piinatud ja seda ainult sellepärast, et ta võitleb inimõiguste eest. Roma Kokut on praegu, hoitakse praegu üksikvangistuses, range režiimiga vanglas ja sama saatus ootab väga paljusid teisi kodanikke. Mugabe režiimi eh, tingimustes eh, ei ole keegi kaitstud. Eh, me oleme siin kojas ja ka teistes rahvusvahelises organisatsioonides Zimbabwet hukka mõistnud, aga tavaliste zimbabwelaste jaoks see košmaar jätkub Äh, proua eesistuja, ma arvan, et me peaksime veel kord näitama oma huvi ning nõudma, et komisjon ja nõukogu rakendaksid meetmeid selleks, et äh, need äh, kuriteod, mida Zimbabwe rahva vastu toime pannakse, ometigi karistatud saaksid. härra De Rossa, palun aitäh, president. ma tervitan Äh, presidendi avaldust Gaza teemal ja seda, et parlament võtab vastu resolutsiooni selles küsimuses. Äh, resolutsiooni, kus nõutakse kõigi pooltelt kohest relvarahu kehtestamist E, sõjapoliitika kasutus peaks olema kõigile selge. Iisrael peab lõpetama tapatalgud. E, Gaza on maailma kõige suurem vangla, kus on üks koma viis miljonit vangi ja paraku on sellest nüüd saanud ka tapamaja, kus mehed, naised, lapsed surevad lihtsalt sellepärast, et nad on palestiinlased. millised e, kuriteod on need, mida panid toime need siin Palestiina lapsed, kes surid koolimajas? miks me endiselt äh, kaupleme iisraellastega, kui ta ta-, Irslandiga, mis tapab inimesi. E, me peame lõpetama ettekäänete toomise ja tegutsema ühiselt nii, et see tapatalgud lõpeksid. me ei saa tõhustada oma suhteid Iisraeliga senikaua, kui Iisrael ei pea konstruktiivset dialoogi Palestiina rahvaesindajatega. suur tänu, te ületasite oma kõneaega kolleeg äh, Volkin, palun. Äh, aitäh, president. Euroopa Liit on äh, riikide kogum, mis rajaneb ühistele väärtustele ning me peame tegema kõik, et lõpetada vägivalla propageerimine. Prantsuse operaator Jütelsat on otsustanud edastada Hamasiga seotud kanalit Al-Aqsa TV seal äh, rünnatakse iisraelasi. Jüdelsat on veel kord tõestanud, et äh, äri äh, ei hooli eetikast. NTT telejaam, mis Hiinas saadet esitas, on blokeeritud vaatamata protestidele. Eutelsati juhatus keeldub oma otsust muutmast. Eutelsat eh, ja selle juhatus eh, käitub väga veidralt eh, oma äriotsuste langetamisel. proua Figueiredo saab üheks minutiks sõna. a possibilidade de, de intervenção no início da sessão plenária do Sorry, Mrs Figueiredo has the floor. Mrs Figueiredo. proua Figueiredo saab sõna korda, proua president Eh, o ataque de Israel a Gaza é um crime de guerra. suur tänu. Iisraeli rünnak Gaza sektorile on sõjad kuritegu ning kuritegu inimsuse vastu. selle tagajärjel on juba üle üheksasaja palestiinlase hukkunud, nende seas palju lapsi. tuhanded on saanud haavata. me peame nõudma nende rünnakute lõpetamist, peame nõudma, et Iisraeli blokaad äh, mis muudab Gaza sektori koonduslaagriks, samuti lõpeks. kõik inimesed kõikidel mandritel peavad äh, sõna võtma selliste massimõrvade vastu, kõik, äh, kõikide riikide kodanikud peavad äh, ühel häälel avaldama vihast protesti sellise käitumise vastu. Euroopa Liit ja teised ähm, ja teised peavad nõudma kohest Gaza sektori rünnakute koheseid lõpp, kohest lõppemist ning samuti Iisraeli blokaadi lõpetamist. suur tänu, proua Figureda, härra Severin saab nüüd sõna. <clears throat> suur tänu. hiljuti mind rabas see, et Tšehhi kindlustusfirmad ei äh, Ehm, teeme soodustusi naistele, kes soovivad, eh, kes soovivad eh, juhilube saada. Nad eh, võtavad aluseks diskrimineerimisvastase seaduse. see on näide sellest, kuidas mõningad poliitikud ja vabaühendused, kes on äärmiselt oportunistlikud vaatavad mööda äh, matemaatikast, äh, mis tõestab, et äh, naisjuhid käituvad teistmoodi kui meesjuhid. on naeruväärne teistelda, et mehed ja naised on täpselt ühesugused. naised ja mehed on erinevad. selleks on bioloogilised põhjused. me peame teineteist täiendama. suur tänu, järgmiseks härra Pärten. aitäh, president äh, Äh, sõltumatu Britannia poolt äh, tellitud arvamuste uuringu tulemused on just avaldatud ja nende põhjal on Euroopa Liit äh, reaalsusest kaugel, korrumpeerunud ja väärtusetu kaheksakümmend protsenti küsitletutest soovib, et Ühendkuningriigi õigus oleks ülimuslik ja seega nad ei soovi, et Euroopa Liidu õigusaktid oleksid ülimuslikud. seitsekümmend üks protsenti soovivad referendumit teemal, kas Suurbritannia peaks jääma Euroopa Liitu. kahjuks ei ole see, see eriti tõenäoline, sellepärast et leiboristide valitsus äh, ei võimaldanud neile referendumit isegi Lissaboni lepingu küsimuses. Äh, Briti rahvas soovib äh, sõprust, vabakaubandust äh, nii Euroopa Liidu kui ka maailmaga, et nad ei soovi, et neid valitseb Euroopa Liit kui toimuks tõeliselt õiglane referendum, kus Suurbritannialt küsitakse, kas nad soovivad tihedamat poliitilist ja majanduslikku integratsiooni Euroopa Liiduga või soovivad lahkuda, siis suurem enamus oleks selle poolt, et lahkuda suur tänu, proua Toil järgmiseks. Uh, president, ma tahaksin uh, väljendada uh, muret sellepärast, et teaduslikele andmetele pööratakse üha vähem tähelepanu nii parlamendi seadusandlikes ettepanekutes kui ka muudatusettepanekutes, mille eest meie parlamendisaadikuga vastutame Eh, hea ja õiglane teadus asendatakse tihtipeale populistlike ettekujutustega. võtame näiteks kas või taimekaitsevahendid. me oleme loondunud eh, teaduslikest riskihinnangutest, meil ei ole enam üksikasjalikke Euroopa Liidu mõjuhinnanguid ja meil ei ole ka eh, teaduslikke definitsioone paljude asjade kohta ja samuti valitseb ebakõla sel, nende dokumentide ja REACH-i direktiivi vahel. president Euroopa Liidu õigusaktid äh, kaotavad oma maine rahvusvahelisele areenile sellepärast, et me äh, eirame teaduslikke andmeid, aitäh. suur tänu, härra Piinev järgmiseks. president, kolleegid, gaasikriis, mis tabas Euroopat kahe tuhande üheksanda aasta alguses on kiiresti omandanud katastroofilised mõõtmed Bulgaaria jaoks. Bulgaarial ei ole alternatiive eh, gaasitarnetele. Eh, ma ei hakka rääkima eh, nendest kohutavalt lühinägelikest otsustest, mida on langetanud Bulgaaria vastavad ametkonnad, mis on muutnud Bulgaaria täiesti sõltuvaks Venemaast. hetkel on oluline rakendada meetmeid selleks, et kriis kontrolli alla saada. Bulgaaria jaoks tähendab see alternatiivide leidmist, mis võimaldaks äh, vabaneda sõltuvusest Venemaast. seetõttu peaks Bulgaaria järgima Slovakkia eeskuju ning äh, uuesti kasutusele võtta äh, tuumajaama reaktoreid kolm ja neli, see on ainus võimalus, kuidas Bulgaaria saab vähendada otsest kahju ja kahju, mis tuleks raskekütuste kasutamisest asendusena, aitäh! proua Petra saab sõna. aitäh, president, kallid kolleegid kaks tuhat üheksa on alles alanud ja seetõttu tahaksin ma öelda, et äh, minu arvates ei ole see tavaline aasta. kahe tuhande üheksandal aastal tähistame kahekümnenda, kahekümne aasta möödumist külma sõja lõpust ja Berliini müüri langemisest ning Euroopa äh, lõhestatuse lõpust ma olen Euroopa Parlamendi saadik, rumeenlasena olen elanud ka kommunismi tingimustes ja tahan öelda, et meie jaoks on need kakskümmend aastat tähendanud üleminekut demokraatiale ja teiselt poolt uute äh, liikmes-, kohustuste vastuvõtmist. ma arvan, et kahe tuhande üheksas aasta peaks olema aasta, mil nii äh, parlament kui ka komisjon püüavad luua ühtset Euroopat kõigi Euroopa kodanike jaoks. Euroopat, kus kõik viissada miljonit inimest mõistavad, et nende õigused on tagatud, et solidaarsus on tõeline ning mitte kedagi ei diskrimineerita, mitte keegi ei pea ennast tundma ühtses Euroopas võrg, võrdsena, me oleme kõik Euroopa kodanikud, meil kõik on, kõigil on samad tunded, samad väärtused, täpselt nii, nagu tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal. härra Janovski, üks minut, palun. Pardon? Paracallo? härra Janovski, palun, teil on sõna. lugupeetud proua president, korduvalt oleme rääkinud siin keskkonnakaitse küsimustest ning sellega seoses tahaksin tõstatada probleemi, millest on mulle rääkinud äh, Poola kodanikud. see puudutab äh, siis seda, et äh, väga eh, palju näiteks eh, pudeleid ei ole võimalik taaskasutada ja nende jaoks ei ole olemas isegi erilisi spetsiaalseid konteinereid. me oleme ka rääkinud sellest, et eriti pappi on raske taaskasutada. Need, eh, kes peavad kokku ostma pappi, leiavad, et see on liialt odav ja et ei ole mõtet taaskasutada paberit või pappi ja põhimõtteliselt ei soovita sellisesse taaskasutusse investeerida, peame selle küsimusega tegelema. on oluline, et taaskasutataks paberit ja pappi, et äh, paber oleks hiljem kasutajatele osav. kallid kolleegid, ma üritasin tõesti võimalikult paljudele anda sõna aga nüüd on ühe minuti kõned lõppenud ja me tuleme päevakorra juurde tagasi ning järgmiseks on meil päevakorras ühendatud arutelu proua Krista Klassi raporti üle, mis puudutab tegevusraamistikku pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks ja proua Hilton Freieri raporti üle, kus räägitakse taimekaitsevahendite turule toomisest Euroopa Liidus. kõigepealt saavad sõna raportöörid, kõigepealt proua Klas neljaks minutiks. proua president, lugupeetud volinik Tiimas, kallid kolleegid meie ees on täna tulemus,